kolleegid. eile õhtul taas kord rünnati Tuneesia terroristide poolt eh, Tuneesia pealinnas ning see eh, maksis neljateistkümnele eh, presidendi kaardiväelasele elu. mõistame rangelt hukka selle jälestusväärse teo ning avaldame sügavat kaastunnet ja toetust Tuneesia rahvale ja valitsusele meie sügavad, äh, sügav toetus ohvrite peredele. vähem kui kahe nädalaga on terroristid rünnanud Beirutit, äh, Pariisi, Bamakot äh, ja nüüd ka Tuneesiat, tekitades tohutut valu ja hirmu. terroristid näitavad veel kord, et need rünnakud puudutavad meid kõiki aga me võitleme nende vastu eh, otsustavalt, respekteerides meie demokraatlikke õigusi, tehes koostööd oma liitlaste ja partneritega. tänan tähelepanu eest. esimene päevakorrapunkt komisjoni ja nõukogu avaldused hiljutiste terroristlike rünnakute kohta Pariisis. kõigepealt annan sõna peale minister